lugupeetud äh, e-, esinaine, lugupeetud parlamendisaadikud, kallid kolleegid. mul on äh, täna väga suur au olla siin volinikukandidaadiga, kes hakkab vastutama humanitaarabi ja kriiside ohjamise eest. on suur au, et mulle on pakutud just nimelt see portfell, mille sisuks on universaalsed väärtused. ma olen äh, täiesti teadlik sellest suurest vastutusest ma olen siin teie ees kui teie kolleeg, kui poliitik, kes pöördub poliitikute poole. me kõik tegeleme otsuste langetamisega. tihtipeale on need rasked otsused, väga rasked otsused. poliitik peab pidevat äh, lahingut ajalooga me oleme tulevaste põlvede ees aruandekohustuslikud. ning seetõttu peab meil olema visioon, poliitiline julgus ja väärikus. minu ülesanne on olla juhiks ja äh, muuta see nägemus konkreetseteks tulemusteks vajadus humanitaarabi järele kasvab iga päev konfliktid, kliimamuutused, tervisekatastroofid, äärmine vaesus ja nälg on peamised tegurid, mis neid vajadusi suurendavad. šokeerivad faktid näitavad, kuivõrd tõsine on olukord. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuks oli konfliktide tõttu ümber asunud viiskümmend üks miljonit äh, inimest, kolmkümmend kaks äh, tuhat inimest on sunnitud iga päev äh, oma elukohta vahetama, iga päev sureb kaheksa tuhat last alatoitlustuse tõttu ja ligemale kolm tuhat samal päeval, kui nad sünnivad. meie ülesanne on, on selle probleemiga nüüd tegeleda, mitte kunagi hiljem, täna, mitte homme ma tean, mida tähendab elada konfliktisituatsioonis. ma tean, mida tähendab, kui ei ole peavarju, kui põhivajadused ei ole rahuldatud, kui tuleb elada hirmus ja olla ilma väärikusest. lapsena ja siis jällegi üliõpilasena kogesin ma Küprose inimeste kannatusi Küprose kreeklased ja Küprose türklased. ma äh, nägin seda valu, mis kaasneb ümberasumisega. ma sain aru, kuivõrd oluline on humanitaarabi. tahaksin ühe asja selgelt välja öelda. konfliktid ei tunnista rahvuse või usu piire. Need tabavad igaühte vanu, noori, mehi, naisi, poisse, tüdrukuid. humanitaarabi rajaneb vajadustele, mitte poliitilisele otstarbekusele. meie ees on väga keerulised ajad kõigepealt tahaksin avaldada tunnustust humanitaar- ja abitöötajatele Nad äh, riskeerivad iga päev oma eluga selleks, et aidata teisi, sõltumata nende identiteedist, usust või rahvusest. ma mõtlen äh, Briti humanitaarabitöölise David Haines'i mõrvale ISISe võitlejate poolt, ma mõtlen äh, Eh, sellele, et tapeti kaheksa julget eh, rahvusvahelist abitöötajat, kes ta, eh, üritasid selgitada ebolaga kaasnevaid ohtu. Need on valulikud meeldetuletused, millised on need ah, ohud, mis seisavad humanitaarabi osutajate ees aga need meenutavad meile ka seda, et üha rohkem ei austata kõige põhilisemaid põhimõtteid, mis on kirjas rahvusvahelises humanitaarõiguses rünnakute hulk humanitaarabitöötajate vastu on neljakordselt kasvanud alates kahe tuhande kolmandast aastast. maailm on muutunud haavatavamaks, sest et üha sagedamini tuleb ette loodusõnnetusi ja need on üha suurema ulatusega. arenenud riigid, sealhulgas ka Euroopa, pole nendest pääsenud võtkem või näiteks üleujutused, mis tabasid Balkani piirkonda maikuus Need on hullemad, mida see piirkond on kogenud viimase saja aasta jooksul. Euroopa Liidu kollektiivne reageering sellele katastroofile oli kohene ja muljetavaldav kakskümmend kolm liikmesriiki tegutsesid solidaarselt Euroopa Liidu koordineerimisel. Eh, kasutades Euroopa Liidu tsiviilkaitsemehhanismi, saates eksperte ja vajalikku abi. katastroofidega kaasneb äh, inimtragöödia, aga neil on äh, tagajärjed ka majandusele, majanduskasvule ja arengule. kriiside ohjamine tähendab seda, et me tegeleme kogu katastroofitsükliga, sealhulgas ka nende ennetamise ja nendeks valmistumisega. me teeme seda koos liikmesriikidega me aitame neil vähendada ohte ja samuti teeme koostööd rahvusvaheliselt Hyogo äh, tegevusraamistikus. eelseisev äh, maailmakonverents Sendais järgmise aasta märtsis on võimalus teha katastroofide ennetamisest ja nendeks valmistumiseks samasugune prioriteet, nagu on katastroofidele reageerimine. parlamendi seisukohad on siin väga olulised. ja ma olen valmis neid arutama teiega enne seda konverentsi konfliktide valvas on olukord tõesti kohutav. on enneolematu, et meil on neljaaegselt, meil on üheaegselt neli kolmanda taseme kriisi, see on kõik kõrgema taseme kriis ÜRO süsteemis, Süüria, Iraak, Kesk-Aafrika Vabariik ja Lõuna-Sudaan. aga on ka veel teisi palju, teisi pikale veninud kriise mis samuti väärivad humanitaarabi Palestiina, Kongo Demokraatlik Vabariik, Mali, Kolumbia, Myanmar kui mainida ainult mõnda neist. Süürias oleme me praegu tunnistajaks maailma ühele suurimale humanitaarkatastroofile. üle kümne miljoni inimese on selles konfliktis kannatanud peaaegu kuus koma viis miljonit inimest, neist poolest lapsed, on siseriiklikult sunnitud ümber asuma ning pagulaste arv on ületanud kolme miljoni piiri. Euroopa peab nüüd tegutsema, mitte homme kõige sellele lisaks on meil veel ka kohutav ebola epideemia Lääne-Aafrikas. Ebolasse tuleks suhtuda kui mega loodusõnnetusse. see on nagu taifuun, mis liigub aeglaselt. see on samuti ohuks ülemaailmsele julgeolekule, nagu märkis ÜRO Julgeolekunõukogu äh, selle viiruse leviku statistikad, aga on tegelikud inimesed, inimesed ja kogukonnad, mis vajavad äh, psühholoogilist abi selleks, et taastuda. Need on äh, vahetud ja pakilised kriisid, mis vajavad vahetut reageerimist, aga ka pikaajalist planeerimist. selline enneolematu olukord äh, paneb rahvusvahelise humanitaarabisüsteemi suure surve alla ma olen kindel, et, et maailma humanitaarabi tippkohtumine kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal aitab parandada rahvusvahelise süsteemi suutlikkust inimeste vajadusi rahuldada. maailma majanduslik olukord kahjuks ei aita kaasa nendele väljakutsetele reageerimisel ja ma tahaksin tänada parlamenti ja iseäranis seda komisjoni selle eest, et olete olete pidevalt toetanud olulisi elupäästvaid operatsioone. äärmiselt oluline on vältida humanitaarabi osutamise katkemist. ja selleks on meil vaja usaldusväärset ja äh, pidevat äh, maks, pidevaid makseid selleks, et me saaksime oma kohustusi täita. ja nüüd äh, mõned sõnad ka minu visioonist. Need väljakutsed, mis meie ees seisavad, on tohutu suured aga ka minu otsusekindlus ja entusiasm on suured. ma kavatsen äh, jätkata seda silmapaistvat tööd, mida on teinud Kristalina Georgieva. kõigepealt äh, jätkame me oma põhiülesannet, osutades siis vajalikku abi ohvritele. Euroopa Liit äh, ei tohi kohale jõuda liiga vähesega ja liiga hilja, isegi mitte üks kord ma tahan anda oma panuse äh, humanitaaria abitöölistele, et nad oleksid kohapeal ja aitaksid. ja ma kavatsen keskenduda mitte ainult nendele peamistele kriisidele, mis on avalikkuse tähelepanu keskpunktis, vaid ka nendele, mis uudistesse ei jõua, nõndanimetatud unustatud kriisidele. teiseks, ma tahan olla kõige kaitsetumate äh, hääl, hääletute hääl ma teen koostööd kõrge esindaja Federica Mogheriniga selleks, et nende inimeste hääl, kes konfliktide ja katastroofide läbi kannatab, jõuaks otsuslangetajateni mind vapustasid äh, ühe, tunnistused Rahvusvahelise Päästekomitee hiljutisest rap-, raportist se, selle kohta, kuidas äh, Süüria naised ja tüdrukud kannatavad vägivalla ja tagakiu- äh,, ahistamise tõttu. naised ja tüdrukud on konfliktisituatsioonides eriti kaitsetud ning ma kavatsen neile erilist tähelepanu pöörata. kolmandaks, ma kaitsen humanitaarabi eripära ja põhimõtteid ja selleks on meil olemas väga hea kollektiivne alus siin Euroopas, humanitaarabi konsensus. neljandaks, ennetamine on parem kui ravi ja seetõttu jätkan äh, tööd vastupanuvõime suurendamise vallas vastupanuvõimesse investeerimine läbi humanitaar- ja arenguabil täna on palju säästlikum kui homsetele kriisidele reageerimine. ja selle eesmärgi nimel ma olen valmis tegema koostööd komisjoniga, volinikukandidaat Mimikšaga. viiendaks, Ebola kriis on suurepärane näide sellest, kuivõrd Äh, meil on vaja midagi, mis läheb kaugemale koordineerimises, meil on vaja tõelist ühist lähenemist riikide ja erinevate ministeeriumite vahel. me töötame ühiselt äh, selle nimel komisjonis, äh, tahame ühendada kõik talitused vastloodud hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskusesse, ühendades liikmesriigid, oma rahvusvahelised partnerid ja suured humanitaarabi andjad. aga ausalt tulemusi veel ei ole. meil on vaja teha palju rohkem. kuuendaks, me peame jätkuvalt kaitsma Euroopa kodanikke. uue kodanikukaitse õigusaktide ellurakendamine peaks looma usaldusväärsema, etteennustatavama ja tõhusama reaktsiooni katastroofidele, aga samuti aitma katastroofe Euroopas ära hoida lõpetuseks äh, nõndanimetatud äh, kõikehõlmav lähenemine. jätkan seda, mida tegi minu eelkäija. me oleme seotud äh, ja samas mitte siiski probleemides otseselt puudutatud ja seetõttu ma teen väga tihedat koostööd kõrge esindaja ja teiste volinikega sellega, et selleks, et tegeleda konfliktide põhjustega, tugevdada konfliktide ennestamist ja lahendamist, tagada stabiliseerimine ja aidata riikidel jõuda tagasi jätkusuutliku arengu teele. samal ajal on mul plaanis hoolitseda selle eest, et humanitaarabi ära ei kasutata ja et sellised äh, Äh, põhimõtted nagu inimlikkus, erapooletus, neutraalsus ja sõltumatus äh, leiavad järgimist. see on eeltingimus, mis võimaldab humanitaartöötajatel ohvriteni jõuda. ja me võlgneme ohvritele selle, et me nendeni jõuaksime. kallid kolleegid, viimase kahe nädala jooksul olen ma äh, väga palju õppinud see portfell, mis mulle määratud, on väga äh, sisukas ja väga äh, pakilisi probleeme täis. ma olen kiire õppija ja kui te mind usaldate, siis jätkan äh, tööd selleks, et süvendada oma arusaamist kõigist nendest küsimustest. ja ma olen valmis regulaarselt tulema selle komisjoni, et, et neid küsimusi teiega arutada. aitäh!